kabinetile. mul on ka mõningad teadaanded. härra Stanislav Poltšak, Euroopa Parlamendi eh, liige, on esitanud mulle taotluse oma privileegide ning eh, puutumatuse kaitseks seoses haldusmenetlusega, mis algatati tema vastu Hilava ähm, eh, linnavalitsuse transpordinõukogus ja vastavalt kodukorrale antakse see pöördumine edasi parlamendi